Uh, uh, kolleegid, tehkem algust kahekümne viienda päevakorrapunktiga, aga meil on üks protseduuriline küsimus kõigepealt. suur tänu. mul on hea meel, et me tegeleme viisa eeskirja revideerimise teemadega täna hommikul sest minuga võttis ühendust üks rikkumistest teataja, kes on tohutu mastaapse korruptsiooni tuvastanud selles valdkonnas. ja see valmistab mulle suurt muret. meie komisjon on jah, avameelselt arutanud rännet, kodanike julgeolekut ja ühise välispiiri kontrollimise teemasid ja Schengeni ala on üks Euroopa Liidu kõige suuremaid saavutusi, me saame vabalt ringi liikuda ja oleme selle üle uhked. Euroopa kodanikud saavad ringi liikuda meie mandril, aga täna ma tahaksin tõstatada ehm, ebaseadusliku kauplemise juhtumi viisadega, mis leidis aset meie liikmesriigis. möödunud nädalal ehm, väideti, et kõrge poliitik, kelle on ametisse nimetatud Malta peaminister ise ja kes tegeleb raviviisadega, on müünud neid viisasid, mis peaks olema tasuta. ja samuti väidetakse, et Malta äh, konsulaat Tripolis on äh, olnud ka uurimise objektiks Schengeni viisade müümise eest. Daphne Caruana Galizia oma artiklites väitis, et Alžeeria Malta konsulaat on korruptiivselt andnud viisa isikule, kes ei olnud õigustatud seda saama ja kaheksakümmend kaheksa tuhat Schengeni viisat pluss raviviisasid teadmata arvul on konsulaat on Malta välistanud pärast seda, kui Liibüas puhkes kodusõda aastal kaks tuhat üksteist, eh, jah, eh, võib-olla olnuks parem, kui see oleks olnud üks osa meie arutelust, millest te räägite, kui me hakkame rääkima viisaeeskirjast. Eh, kui kaua te kavatsete veel sel teemal rääkida? kõigepealt see ei ole päeva protseduuriline küsimus, aga ma olin jah, lahke teie vastu. ja lubasin eh, teil jätkata. aga võib-olla tehke nüüd kokkuvõte. kas ma saan veel üks minut kõneaega? Just... jah, palun tehke kokkuvõtted vähem kui minutiga. okei okay,, so um, Liibüa. Liibüa on koht, kus tuhanded Schengeni viisad on müüdud ja ei peaminister ega politsei ole asja uurinud. kohalikud, kohalik ajakirjanik, kes sellest teatas, on nüüd kohtu alla antud ja võidakse vanglasse heita Daphne Caruana Galizia mõrvati eh, nende väidete eest ja ma arvan, et seetõttu tuleb meil tähelepanelikult seda juhtumit analüüsida. kui volinik Avramopoluselt küsiti, Anna Gomes esitas küsimuse selle kohta, siis volinik vastas, et viisasid Liibüas müüdud ei ole. nii et eh, minu küs-, palve komisjonil asja uurida ja äh, pöörata sellele tõsist tähelepanu. jah, ma teen ettepaneku, et töörühma esimees, kes äh, käsitleb äh, põhiõigusi, võtab käsitleda ka seda juhtumit, millest te rääkisite ja teen ettepaneku, et eh, formuleerite küsimuse kirjalikult sel teemal, aga suur tänu, et tõstatasite selle teema ja ma andsin teile võimaluse see avaldus teha, kuna te käite kogu aeg siin meie komisjonis regulaarselt. härra Koaljo. Eh, jah, tahtsin vaid öelda ja komisjonile öelda, et Malta probleemi me arutasime töörühmas sel nädalal, meie Schengeni töörühmas ja Anna Komes peatus sellel ja asi on murettekitav. Malta kasutab ära viisasüsteemi, ma ei hakka meie järeldustel rohkem peatuma, aga ma tahan öelda, et me tegeleme selle teemaga see on põhimõtteline küsimus, mis tuleb äh, lahendada, nimelt Euroopa Liidu raamistik ühelt poolt ja teiselt poolt liikmesriikide pädevus, jah, viisade andmine on liikmesriikide pädevuses loomulikult raamistikust lähtudes ja meil ei ole õigust minna liikmesriiki öelda, et ei tohi nii talitada. ja ka kodakondsuse andmine on kõlanud väited ja need on jõudnud ka massimeediasse ja nendele kolleegid viitasid, mis tekitavad muret. aga tuleb vaadata, millised õiguslikud alused meil on, et selle teemaga tegeleda, arvestades, et tegemist on millegagi, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. ma tänan äh, härra Škripek ja härra Coelho jah, see on põhjendatud, mis te rääkisite, võib-olla tõesti esitate kirjaliku küsimuse volinikule ja mõned liikmed siin saalis on kursis selle teemaga. jah, huvitav sõnavõtt, aga see muidugi ei olnud päevakorraline ega protseduuriline küsimus, mille te tõstatasite. aga tuleme nüüd esimese arutelu juurde täna hommikul. nimelt komisjon tutvustab oma uut ette ettepanekut viisaeeskirja kohta. ja meie raportöör selles küsimuses on Fernando Lopez Aguilar ja viisaeeskiri näeb ette menetlused ja tingimused viisade andmiseks selleks, et lühiajaliselt jääda Euroopa Liidu territooriumile ja transiidina kulgeda läbi lennujaamade. ja eesmärgiks on protseduurilisi õigusi parandada jah, äh, me teame, et dokument, mis eeskiri jõustus aastal kaks tuhat kümme ja aastal kaks tuhat neliteist komisjon tegi juba esimese ettepaneku ümbersõnastamiseks, aga parlamendi ja nõukogu seisukohad äh, väga erinesid ja läbirääkimised ei edenenud, vaatamata sellele, et Euroopa Parlamendi läbirääkimiste rühm oli väga aktiivne. ja nüüd uus ettepanek Eh, komisjonilt, millega käib kaasas ka komisjoni teatis eh, ja teemaks on ühise viisapoliitika kohandamine uutele väljakutsetele. kõigepealt saab sõna komisjoni esindaja ja seejärel meie raportöör Juan, Juan Fernando Aguilar ja siis saavad ka teised sõna, kui soovivad. aga veel enne ma palun, et komisjon teeks lühikese tutvustuse Yes, good morning, thank you. tere hommikust. jah, komisjon neljateistkümnendal märtsil äh, avaldas teatise selle kohta, kuidas viisapoliitika kohandada uutele väljakutsetele. igal aastal miljonid reisijad käivad Euroopa Liidus. aastal kaks tuhat seitseteist üle kuueteistkümne miljoni viisa anti välja nendele, kes tulid lühiajaliselt Euroopa Liitu. nii et Euroopa Liidu viisapoliitika äh, on suunatud just nendele, kes tulevad Euroopa Liitu külastama, turism, majandus, kõik võidab sellest. aga samas Euroopa Liidul on suured rände- ja julgeolekuväljakutsed, mis tähendab, et tuleb reaalsust, reaalsetele tingimustele kohandada meie viisapoliitikat ja tahame edasi liikuda selle tööga, tagada viisapoliitika sidusus, me välissuhet suhetes toimuvaga, et kõik oleks järjekindel ja oleks ka sünergia teiste Euroopa Liidu poliitikatega nagu kaubanduspoliitika. jah, peatamismehhanism, mis on ette nähtud määruses viis kolm üheksa, mis kiideti heaks möödunud aastal, on uus mõõde ja samuti meil on uued süsteemid nagu viis koostalitusvõime raamistik ja riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteem lisaks. ja seda silmas pidades komisjon leiab, et igasugused eh, tulevased ettepanekud eh, riigid kanda lisasse kaks eh, tuleb läbi analüüsida rände ja julgeolekuriskide seisukohast ja et viisa taotlejaid paremini mm, sõeluda ja kontrollida ja tuvastada need isikud, kes võivad olla julgeolekuohuks liikmesriikidele. komisjon kuueteistkümnendal mail tegi ettepaneku ajakohastada VIS infosüsteemi. nagu teate, konsulaadid kasutavad seda süsteemi, kui nad vaatavad läbi viisataotlusi ja komisjon tahab käivitada ka arutelu äh, viisade menetlemise digitaliseerimise üle, et tõesti hõlbustada viisade menetlemist konsulaatides ja see muudab elu lihtsamaks ka viisataotlejatele. nüüd eeskirjas toimunud muudatused. komisjon tegi ettepaneku uuesti sõnastada viisa eeskiri. see on sihipärane ettepanek ja märtsikuu keskpaigas koos teatisega avaldati see meie ettepanek ja tahame Schengeni viisade käsitlemise turvalisemaks ja äh, korrastatumaks ja kiiremaks muuta. rändeolukord on muutunud pärast seda, kui me oma ettepaneku tegime aastal kaks tuhat neliteist. aga ettepanekus on mõned äh, kasulikud elemendid, mis on nüüd äh, praeguses ettepanekus uue sõnastuse kohta ja lihtsustavad viisamenetlust. komisjon tegi ettepaneku äh, võimaldada pikemalt taotleda viisasid juba ette, et taotlejad saaksid paremini planeerida oma reise ja samuti e, elektrooniliselt allkirjastada, esitada taotlusi ja kiiremini ka vastus on võimalik saata tähtajad lühenevad, mille kestel konsulaadid peavad vastuse andma viisataotlejale. et lühiajalisi turismireise soodustada, on võimalik ka viisasid saada välispiiridel, ajutisel alustel ja seda rangetel tingimustel. tähtis on, et korralikult sõelutaks taotlejaid ja need, kes regulaarselt käivad Euroopa Liidus, saavad kasutada mitmekordset viisat, et iga kord ei pea, kui nad tulevad viisat taotlema. nii et mitmekordsed viisad viieks aastaks. ja veel üks muudatus ettepanekus on, et kiiremini äh, ja rohkem suuta läbi töötada viisataotlusi, teeme ettepaneku suurendada viisatasu, mis ei ole muutunud äh, aastast kaks tuhat kuus ja kuuekümnelt eurolt kasvas see nüüd kaheksakümnele eurole, see on väike kasv. arvestades, et see on ikkagi vähem, mida kolmandad riigid äh, turistide viisataotluste menetlemisest võtavad. ja tänu täiendavatele rahaliste vahenditele kakssada miljonit eurot aastas on see summa, suudavad äh, liikmesriigid piisaval arvul töötajaid võtta konsulaatidesse, et menetleda viisataotlusi ja ka ähm, moderniseerida oma IT-süsteeme, et äh, tõesti hästi analüüsida taotlusi. ja lõpetuseks eesmärk on ettepanekul tagada, et meie ühine viisapoliitika parandab koostööd mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega kui kõneks on ebaseaduslike sisserännanute tagasisaatmine. eesmärk on rangemad tingimused seada viisataotluste menetlemisel, kui partnerriik, kes ei tee piisavalt koostööd ega taha võtta tagasi oma kodanikke. ja objektiivsed ja selged kriteeriumid on nende riikide osas kehtestatud tähtis on, et see ei mõjutaks taotlejate õigust taotleda viisat ja ka saada viisa samas. Need on need peamised muudatused, mis me oleme ette näinud. ja me tahame, et tõesti heausksed eh, reisijad, ärimehed, turistid saaksid tulla meile ja samas me kohandame oma viisa eeskirja vastavaks tänapäeva tingimustele. ja hea meelega arutame seda ettepanekut teie liikmetega ja tahame kiiresti, et ettepanek heaks kiidetaks. suur tänu, kohe saab sõna härra Lopes Aguilar, meie raportöör. kõnelejal ei ole mikrofoni. Sorry, I m sorry, I m trying to present the... jah viisa eeskiri on midagi, millega ma ei tegele esimest korda. Te teate, et juba mõnda aega me oleme seda teemat arutanud ja koos variraportööridega äh, on meil toimunud tihe ja viljakas koostöö, aga palju tööd tuleb veel ära teha. ja me mõistame, et meie mandaat siin parlamendis on lõpule jõudmas, mis tähendab, et alla ühe aasta on meil jäänud, et tööga lõpule jõuda. nii et olukord äh, on selline, nagu ta on. komisjon on nüüd uue algatusega välja tulnud. jah, määrus, millega äh, ühenduse viisa eeskiri kehtestatakse ja teatis äh, veel sinna juurde, mis selgitab asja. jah, viisa eeskiri on peatähtis meie ühises viisapoliitikas, mida reguleerib Euroopa toimimise leping, see on õiguslik alus ja sellepärast ka Euroopa Parlament peab menetlema äh, viisaalaseid õigusakte ja ette nägema harmoneeritud menetlused ja tingimused viisataotluste läbivaatamiseks ja viisade väljastamiseks, selleks et lühiajaliselt tulla Euroopa Liitu ja ka kulgeda läbi Euroopa Liidu transiidi korras läbi lennujaamade kuni üheksakümmend päeva tähtaeg e, viisadel ja seda e, õigusakti ei ole muudetud pärast aastat kaks tuhat kümme. algselt taheti õppida kogemustest ja siis teha muudatusi. E, ja tähtis on tagada siis ühesugused mm, menetlused viisataotluste läbivaatamisel komisjon on nüüd äh, aprillis kaks tuhat neliteist esimest korda algatust üles näidanud ja soovis ümber sõnastada viisa eeskirja. Äh, töötasime usinalt äh, paar aastat, aga paraku nõukogu vastuseisu tõttu läbirääkimised edasi ei liikunud, vaatamata meie järjekindlusele siin Euroopa Parlamendis ja aktiivsusele. ja läbirääkimistel komisjon ja nõukogu olid vastu sellele, et kõigepealt humanitaarviisa panna sisse viisaeeskirja. see on olnud eh, meie nõue alati. kõik eh, ka kuulamistel osalenud eh, vabaühendused, eksperdid, igasugused nõukogud, konsultandid on nõudnud seda eh, võimalust, et turvaliselt tulla Euroopa Liitu, et kord aastas saab esitada taotluse humanitaarkaitse saamiseks ja humanitaarviisat on selleks vaja, aga nõukogu ei olnud nõus seda meie muudatusettepanekut arutama selleks kulus aastaid selle üle arutlemisel ja lõpuks me võtsime selle oma ettepaneku, muudatusettepaneku tagasi ja omaalgatusraportis me palusime komisjonil teha uus algatus eh, teistmoodi ja kutsusime üles komisjoni eraldi õigusakti ettepanekut tegema ka humanitaarviisa kohta, aga komi-, nõukogus noh, blokaad äh, jätkus ka pärast seda, kui me võtsime oma humanitaarviisa ettepaneku tagasi. tähtis on, et heausksed äh, reisijad saaksid äh, reisida Euroopa Liitu, samas me tahame harmoneerimist ja korrastatumaid menetlusi. ja nüüd on ettepanek tulnud komisjonilt Äh, jah, julgeolek ja piiride kontroll äh, on loomulikult nõukogu jaoks üliolulised. Nad on ja VIS infosüsteemi revideerimine on samuti ette nähtud kaks tuhat kaheksateist aasta lõpus, nii et mida ettepanek praegu sisaldab, on tehnilised aspektid liikmesriigid, kes on pädevad menetlema taotlust, teenustasud, taotluse vormid, saatvad dokumendid, need on kõik tehnilised elemendid, mis nüüd komisjoni ettepanekus kirjas on. aga tähtis on mõista, et need tehnilised elemendid on olulised, sest nad avavad võimaluse miljonitele heausksetele reisijatele tulla Euroopa Liidu liikmesriiki. ja menetlus, mis viisaeeskirjas kirjas on, etendab üliolulist rolli väga paljudele sektoritele. turism, ettevõtlus, teadusuuringud, õpe, tegevus. nii et üliolulised valdkonnad. nüüd komisjoni ettepanek seob viisapoliitika äh, rände ja julgeoleku muredega ja majanduskaalutlustega. Äh, ja see kõik seondub meie välissuhetega. mina isiklikult leian, et ei ole päris selge, et kas need rände ja julgeoleku kaalutlused ikka on kor-, täpselt kajastatud viisaeeskirjas. ja Euroopa andmekaitse inspektor on ikka ja jälle viidanud ähm, võitlusele terrorismi vastu ja rändele äh, ja ütleb, et ühelt poolt rände haldamine, teiselt poolt võitlus terrorismi vastu, nende vaheline piir on olla nagu hägustunud jah, välissuhtedega side ja majandus aspektid ei ole praeguses ettepanekus niivõrd olulised. heausksed äh, reisijad ja julgeolekuteemad, siingi piirjoon on üsna ähmane. et julgeolekule pannakse rohkem kaalu kui turismile ja majandusele selles praeguses viisaeeskirjas. aga öö, see ettepanek näeb ette ka uue rolli viisapoliitikale kui toimida hoovana ja koostöö ja tagasivõtupoliitika on seetõttu olulisemad siin seekord. ja see hoova mõju on uus asi, ehkki terves reas dokumentides nõukogus ja komisjonis on sellele juba viidatud, aga e, kunagi ei ole viise, viisaeeskirjas need asjad kirjas olnud. nii et komisjon leiab, et viisapoliitika saab tõesti toimida hoovana suhetes kolmandate riikidega, et nad võtaksid tagasi oma ebaseaduslikud sisserändajad. aga viisaeeskiri ei pidanud ära hoidma rännet. esialgne eesmärk oli hoopis teistsugune, aga komisjon nüüd mõistab, et parem koostöö ja tagasivõtt tõrksate kolmandate riikidega on midagi, mida ei saa saavutada ainult viisameetmete kaudu, aga tuleks välja arendada tegevuspoliitika, mis kombineerib positiivseid ja negatiivseid stiimuleid selleks, et kallutada liik-, kolmandaid riike. ja mina arvan, et ei ole mingeid tõendeid, et see nii läheb. vastupidi ma arvan, et tõendeid napib selle kohta, kuidas see viisahoov paneks paremini kolmandad riigid koostööd tegema tagasivõtu vallas. ja on paradoksaalne, et komisjon ja nõukogu on ikka jälle rääkinud, et viisaeeskiri ei ole õige koht, kus rääkida humanitaarviisadest, aga samas nad jah rõhutavad seda, et humanitaarteemadest ei tasu rääkida viis, viisa eeskirja raames. ja aga nad ei leia sugugi, et on paradoksaalne see, et tõenditele tuginemata viisa eeskiri peab olema tagasivõtu instrumendiks. saata inimesed tagasi, kuhu nad väidetavalt kuuluvad. nii et äh, mõjude hinnang näitab, et see eesmärk äh, taotleda meie huvisid tagasivõtu vallas ja koostöö vallas äh, ja et eeskiri oleks nagu hoovaks suhetes kolmandate riikidega ei täida oma eesmärki ega ole kooskõlas parema õigusloome suunistega. aga mina raportöörina ja koos ra variraportööridega teen kõik, mis võimalik selle nimel, et see õigusakt edasi liiguks ja vastu võetaks veel enne meie ametiaja lõppu. tähtis on see tulemus ja kahetsusväärne, et praegu meie oma koosseisuga ei ole suutnud edasi liikuda terve rea teemadega, mis on blokeeritud nõukogus. ja meie mandaat hakkab lõppema, ja peab ütlema jah, et tulemused on olnud üsna kesised seni. aga me teeme oma parima, et see õigusakt ka ikkagi saaks vastu võetud, igatahes oma osa tööst me teeme ära. ja koos variraportööridega me teeme ka muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekusse, nii et loodetavasti nii läheb. So now we go straight to our shadows beginning aitäh, sõna saavad nüüd variraportöörid, kõigepealt äh, Rahvapartei fraktsiooni oma. suur tänu meie raportöörile, ütleb härra Pekker. jah, ma saan sajaprotsendiliselt nõus olla sellega, et me peame siin kõvasti tööd tegema. ja ma tervitan komisjoni ettepanekut, sest minu arvates koondab see tähelepanu kõige tähtsamale, sellele, et meil on vaja tulevikukindlaid jätkusuutlikke lahendusi ja ma tervitan ka seda, mis on välja pakutud humanitaarviisade osas, nimelt et eraldi hakata selle teemaga tegelema. ja seos julgeoleku teemadega. ma arvan, et julgeoleku temaatika siin komisjoni ettepanekus on piisavalt kajastatud. ma pean juba praegu ütlema, et loodan seda, et digitaliseeriminegi, ma pean silmas viisamenetluse täielik eh, digitaliseerimine saab teoks varem, kui komisjoni arvates võimalikuks osutub. ma arvan, et siin ei ole veel viimane sõna öeldud. ja ma arvan ka, et Eh, peamine mõte, et sportlased, turistid, kunstnikud, turistid eh, tõesti saaksid eh, reisida vabalt. nii et räägime veel palju lühiajalise viisa päevade arvust, et kui palju neid on vaja. mis puudutab kulutusi, siis siingi toetan komisjoni ettepanekut, et meil on vaja konkurentsivõimelist mudelit ja lõpetuseks eh, kogu menetluse, kogu protsessi lihtsustamine on ka oluline, sest seegi on üks osa protsessist, et heausksed reisijad saaksid head teenust ja siingi on digitaliseerimise roll ülioluline ma loodan, et see eeskiri võimalikult kiiresti ka jõustub ja võib-olla juba viiendal novembril õnnestuks ettepoole tuua hääletamine siin meie kojas selle eeskirja üle. aitäh, härra Becker. nüüd äh, ECR, kas äh, proua Stevensil, kes on variraportöör, on asendaja? sellisel juhul äh, härra Dupree ALDE variraportöörina ja teie saate sõna hiljem. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin öelda meie raportöörile toetava sõna. ta tegi koostööd meie variraportööridega ja ja ma räägin äh, siis nüüd sellest, milline on meie seisukoht äh, seoses selle tõlgendusega. esiteks äh, on komisjoni ettepanek meie meelest tasakaalustatud, sest ühest küljest tuleb ju kaitsta heauskseid isikuid, kes on jõudnud Euroopa Liidu territooriumile, kuid teisest küljest tuleb kahtlemata säilitada ka piirikontroll ja meie turvalisus ja see tasakaal on siin leitud ma leian, et komisjoni ettepanek on muutunud võrreldes eelmisega ja see, need muudatused on olulised, kuid kõik need ei ole õigustatud. ma tahaksin küsida, miks te olete kõik need muudatused teinud? Äh, olukord on oluliselt muutunud äh, võrreldes nelja aasta taguse ajaga, sellepärast et meil on suur äh, põgenike või pagulaste sissevool ja me peame seetõttu mõtlema ka sellele, milline oli komisjoni eelmine ettepanek. meie variraportööridena tegime oma töö ära, kuid jõudsime järeldusele, et mitte midagi ei muutu, kui humanitaarviisa jääb ikkagi viisakoodeksisse. me toetame sellise viisa olemasolu aga meil ei ole mõtet sellest rääkida täpselt samamoodi nagu eelmisel korral, sellepärast et äh, siis ei jõua me kuhugi, see ei anna meile mitte midagi. järelikult kõigepealt tuleks ikkagi rääkida viisaküsimustest ja mis nüüd puudutab seda konkreetset ettepanekut ennast, äh, siis ma tahaksin siin välja tuua kolm kategooriat. kõigepealt on asjad, millega me oleme nõus, isegi kui meil on teatud kahtlusi või reservatsioone. kõigepealt äh, me peame me peame viisakoodeksi äh, kasutamise suurendamist teatud perioodil äh, mõistlikuks. aga selgitage, miks on need äh, ajavahemikud just sellised, nagu nad siin on, ma tahaksin, et Euroopa Komisjon seda meile selgitaks ja peale selle räägime, me rääkisime siin ka sellest kuue kuu perioodi asendamisest kolme kuuga me oleme nõus äh, sellega, et asüüli, vabandust, viisataotlejale tuleb igal juhul sellest äh, otsusest kiiresti teatada. ma ei tea, kas see peaks olema just viis päeva, sellepärast et äh, viisas on ju juba olemas need biomeetrilised andmed, mille viisataotleja peab andma, kui ta taotluse teeb ja neid andmeid tuleb siis äh,, miks neid tuleb siis säilitada kümme päeva, kui äh, biomeetrilisi andmeid enam alles ei ole? kahjuks on komisjon tagasi võtnud äh, mitme, mitut sissesõitu võimaldava viisa ehk multiple entry viisa, mis äh, minu meelest äh, oli mõistlik. millised küsimused siis tekkisid? siin nähakse ette nõndanimetatud välistaotlejale ka õiguskaitsevahendid ma olen seisukohal, et tuleb mõelda äh, avalikule ma olen küll liberaal, kuid leian, et siin peab olema riigi panus suurem, sellepärast et kui meil on välistaotleja, kellelt tahetakse võtta digitaalsed sõrmejäljed ja biomeetrilised andmed, siis seda tehakse. ja see, see ongi seotud selle peamise küsimusega, mis mul on. ehk siis ma suhtun reservatsiooniga sellesse ettepanekusse, mis puudutas lapsi ja mis puudutab viisakoodeksit ja tagasivõtu kokkulepete omavahelisi seoseid, siis hea küll, kuigi muidugi alati tuleb vaadata, millised need lepped on, need lepped on erinevate riikidega ju erinevad me peame mõtlema ka sellele, millised riigid on üldse nõus oma kodanikke tagasi võtma. me ei tohiks äh, kulusid suurendada. kui meil on kodanik, kes tuleb sellisest riigist, mille valitsus on äh, sõlminud meiega tagasivõtmiskokkuleppe, äh, siis saab seda kasutada. ma saan aru, et see loogika on selline ja viimane küsimus, mille kohta ma tahaksin saada komisjonilt rohkem infot, on see, et kui ma seda ettepanekut loen, siis ei ole siin digitaalse viisa võimalust, kui seda võib nii nimetada. aga me elame ju digitaalajastul me saame kõike saata digitaalselt või elektrooniliselt, selle asemel, et lõputult äh, paberit toota. aga miks siis ei saa viisat äh, anda digitaalselt, meil on ju viisa infosüsteem. Euh, ma tahaksin teada, millisel põhjusel ei ole te sellele mõelnud? miks ei saaks olla meil digitaalset viisat? minu fraktsioon osaleb aktiivselt ähm, keskusteludes, mis on seotud selle ettepaneku eesmärgiga, meid huvitab uus viisakoodeks ähm, ja samuti siis ähm, humanitaarviisa küsimus, mis peaks olema eraldi ettepanekus, aitäh. aitäh, teie seisukoht oli väga selge ja lõpus annan ma ka komisjonile sõna, et ta saaks äh, vastata neile küsimustele ja nüüd ko-, kolleeg Valero. suur aitäh! ma olen enamikku sellest äh, juba tegelikult minevikus rääkinud. ma võin nõustuda konteksti kirjeldusega ja võin ka öelda, et meil on iseenesest olemas praegu hea ettepanek. komisjon on meile esitanud äh, hea etteka-, hea ettepaneku ja ma võin jääda kindlaks ka oma eelnevatele seisukohtadele, ehk siis äh, veel kord korrata, et humanitaarviisa on, on hea ja et see peaks olema selles ettepanekus ka sees. minu meelest oleks see ainult loog-, loomulik ja loogiline, kui see siin oleks, aga ma saan aru, et äh, seda konkreetset ettepanekut arutades me seda si siiski siia sisse ei suru ma nõustun kolleegidega, kes ütlevad, et äh, see ettepanek on väga sobiv koht, kus humanitaarviisat reguleerida, aga nii see praegu ei ole. mulle tundub, et see ettepanek, mis meile praegu on esitatud, on siiski veidi kahetsusväärne. me tahtsime ju, et inimestel oleks lihtsam Euroopasse tulla. peame siin silmas äh, tudengeid, äh, turiste, tegelikult üldse kõiki inimesi. me tahtsime, et inimestel oleks lihtsam Euroopasse tulla aga nüüd on meil selline ettepanek, mille läbiv eesmärk on viisapoliitika tugevdamine ehk siis viisapoliitika muutmine tõhusamaks tööriistaks, mille abil tulla toime pagulas- ja rändekriisiga. see on ju hoopis teistsugune lähenemine. see on hoopis midagi muud kui see, mida me arutasime neli aastat tagasi, nii et tegemist on väga suure muudatusega ma olen sellele fookuse muutumisele täiesti vastu. muidugi me tahame, et turistid saaksid siia tulla. aga kui me samal ajal tõstame ka viisatasusid kuuekümne või kaheksakümne euroni, kui ma sain nüüd õigesti aru, ja lastele siis kolmkümmend viis kuni nelikümmend eurot hakkab see maksma ja paljudel juhtudel ju vanemad reisivad koos lastega, kui kõik need summad kokku liita, siis viisa eest tuleb ikkagi päris palju maksta. ja enamjaolt on viisataotluste süsteem ikkagi paberipõhine, see tähendab seda, et äh, juba see taotlemise protsess on pikk, sellepärast et kulub aega, enne kui kõik dokumendid kokku saadakse ja ma arvan, et inimesed pigem ei taha Euroopasse tulla kui meil on äh, selline menetlus. ja kui keegi taotleb näiteks kahe lapsega perekonnale viisat ja saab äh, keelduva vastuse, kas siis vähemalt raha saab tagasi? mingi säte peaks ikkagi olema. sest äh, need äh, isikud, kes on kõike õigesti teinud, kuid ikkagi viisat ei saa, peaksid vähemalt raha tagasi saama, see oleks tore. nüüd artikkel kahekümne viie kohta. siin räägitakse äh, koostööst tagasivõtmise vallas. ja mul on ausalt öelda päris raske aru saada äh, kes need on, kes tuleks tagasi võtta, siin on ju mitmeid inimesi, eriti lõige viis. kas komisjon võiks täpsemalt teatada, kellest me siin räägime, keda tuleb tagasi võtta? kas kõik kodanikud või siis teatud kategooria kodanikke? minu meelest on praegune sõnastus umbmäärane meil on olemas Euroopa erasektori turismivõrgustik ja see organisatsioon suhtub väga kriitiliselt äh, selle ettepaneku erinevatesse osadesse. ja eriti skeptiliseks muudab neid see viisatasude suurendamine. Nad on esitanud ka arvamuse. ja mulle tundub küll, et me peaksime sellega arvestama põhimõte on ikkagi ju see, et me tahame kogu menetlust lihtsustada, et inimestel oleks lihtsam tulla Euroopa Liitu. meie mõte ei olnud teha lihtsamaks nende koju saatmist. aitäh! kas ma saan õigesti aru, et härra Koelu on viimane kõneleja või on meil veel sõnasoove? aitäh, ma kuulasin, ma kuulasin oma kolleege ja mul tekkis küsimus äh, raportöörile. Te ütlesite, et meil on palju heauskseid äh, bona fide reisijaid, aga mina leian, et tegelikult äh, seame me ju ohtu Euroopa Liidu kodanikud. Te räägite viisast ja sellest, kuidas viisasid välja antakse, aga kodanikuvabaduste komisjon peab kõigepealt uurima, kui palju kuritarvitatakse viisasid, sealhulgas Schengeni ala viisasid, me peaksime sellele mõtlema. sest kuigi me tahame menetlust tõhustada, on ju nii, et kui me kasutame äh, välistalitusi, mis võtavad inimestelt äh, sõrmejälgi, siis juba seal võivad tekkida probleemid, äh, tekib suur korruptsioonioht. sellepärast, et selles süsteemis on puudusi, on, on lünki ning üks isik võib teise isiku viisaga varastada eelkõnelejad ütlesid, et Maltas toimuv on tegelikult Malta pädevuses, aga sellest hoolimata on kogu Euroopa Liit kohutavas ohus. seetõttu ma ei arva, et Malta siseriiklik pädevus on siin ainuke pädevus. Euroopa Liidul on õigus seirata, kontrollida ja võtta jätkumeetmeid. praegu on varastatud sadu viisasid ja neid lihtsalt müüakse. isegi äh, tuhandeid viisasid müüakse Liibüas, äh, kus äh, on ju ka pühasõdalased vabalt ringi rändamas ja nemad võivad neid viisasid osta ja tulla meile siia sisse. kui palju on selliseid äh, uinuvaid rakukesi, terrorismirakukesi Euroopa Liidus, kes me tahame, et nad hakkaksid meid meie tänavatel ründama? mina arvan, härra esimees, et meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata just nimelt sellisele äh, kohutavale süüdistusele, mis praegu on äh, esitatud ja kohtusse läks see kaheksateistkümnendal juunil. ehk siis Malta kohtusse anti äh, sisse kaebus kaheksateistkümnendal juunil ja praegu viisade varastamist seal äh, uuritakse. mina arvan, et meie peame sellele samuti tähelepanu pöörama ja me ei saa lihtsalt äh, jätta seda probleemi niisama. kui me tahame viisade küsimust reguleerida, siis alustame äh, sellest, et näiteks Maltas, Maltal tuleks oluliselt tugevamalt kontrollida seda, kes ja kuidas viisa saab. palun pöörame sellele tähelepanu, aitäh. aitäh, härra Coelho. ja seejärel veel üks kõneleja, siis komisjon ja siis uuesti raportöör. aitäh, härra esimees. erinevalt sellest, mida siin öeldi, ei ole mina öelnud, et me ei saa mitte midagi teha see, mida praegu ajakirjandus kajastab, on loomulikult murettekitav, kogu see informatsioon on murettekitav, aga viisa küsimusest problemaatilisem on kodakondsuse müük, sellepärast et äh, alusleping ütleb, et äh, kui müüakse ühe liikmesriigi kodakondsust, siis müüakse ka Euroopa Liidu kodakondsust. see on probleem aga me peame kõigepealt vaatama, millised on asjaolud ja me peame aru saama, et suurim pädevus siin kahtlemata on liikmesriigil, seega on vägagi küsitav, mida meie teha saame, aga ma ei ole öelnud, et paneme lihtsalt, pöörame lihtsalt pilgu mujale ja ärme tegele sellega. mis puudutab nüüd seda punkti, mis praegu on päevakorras ja mida me praegu arutame, on mul öelda järgmist. Euroopa Komisjoni ettepanek on oluline, eriti võttes arvesse seda laiemat pilti, milleks on välispiiride parem haldamine ja kaitse. peale selle see õigusakt näitab ka seda, et tegemist on majandusliku mõjuga õigusaktiga, sellepärast et turism on majandussektor mina, kes ma samuti töötan viisaküsimustega, pööran sellele ettepanekule eriti suurt tähelepanu. viisa informatsioonisüsteem ei saa toimida ilma viisakoodeksita ning viisa infosüsteemi või VIS-i ettepanek äh, hõlmab ka koos ta talituse küsimusi. ma leian, et me elame erakorralisel ajal, meil on erakorraline olukord ja meil tuleb kiiresti tegutseda kuid Euroopa Parlament peab omalt poolt tagama ka selle, et äh, meie äh, sätted on äh, sidusad, et kogu see ettepanek on sidus. kahjuks teised institutsioonid mitte alati niimoodi ei käitu. jään ootama viljakat koostööd kõigi raportööridega ja siis ka uut viisakoodeksit, tänan. aitäh! ja Birgit, palun väga lühidalt tõesti tahaksin öelda, et me oleme korduvalt rääkinud sellest, et meil on vaja paremini kontrollida oma välispiiri, sest meil on äh, islamiterrorism ja et äh, terroristid tegutsevad endiselt, aga ma tahaksin öelda, et eile me kohtusime siin Europoli esindajaga ning Europol ütles, et enamik nendest rünnakutest, mida on püütud läbi viia või mis on edukalt läbi viidud eelmise aasta jooksul, on seotud separatismi, natsionalismi ning vasak- ja paremäärmuslastega. nii et äh, ärme seda unusta, kui me räägime sellest, millised on faktid, sest äh, ainult siis, kui faktid on õiged, on võimalik vastu võtta õigeid meetmeid. okei okay., <laughs> that met with a lot of agreement, good. okei okay. um,, we um,, I just want the commission to respond. suur aitäh, nüüd saab äh, vastata Euroopa Komisjon sest härra Dupree ning ka härra Becker esitasid küsimusi, millele peaks vastama komisjon. aitäh, lugupeetud esimees, ma teen lühidalt. kõigepealt, mis puudutab viisapoliitika seost tagasivõtmisega, ma arvan, et viisapoliitika kasutamine on lihtsalt üks ähm, nii-öelda präänik, mida saab kasutada, ainult üks, mille abil parandada koostööd vastuvõtvate riikidega, sest tihti see vastuvõtmine ei toimu meid rahuldaval moel see mehhanism, mida meie pakume, on paindlik seda rakendatakse kaasuspõhiselt, võetakse arvesse kohalikke olusid, võtaks, võetakse arvesse suhteid äh, kõnealuse kolmanda riigiga. nii et äh, tegemist on sellise süsteemiga, mida saab kasutada ka kategooriapõhiselt, mitte kogu kolmanda riigi kõigi kodanike suhtes. seega on tegemist äh, tasakaalustatud süsteemiga, sest liikmesriigid peavad öö, ähm, omalt poolt teavitama, milline on nende praktiline koostöö vastava kolmanda riigiga ja seetõttu me leiame, et tegemist on lihtsa ja tasakaalustatud mehhanismiga. härra Becker ja härra Dupree küsisid ka digitaliseerimise kohta, tegelikult suur osa sellest protsessist on ju digitaliseeritud, viisataotluste esitamine, nende läbivaatamine, meil on küll endiselt olemas viisakleebis nõndanimetatud vinjett, aga me töötame nende küsimustega edasi ja oleme arvamusel, et tulevikus on kõik digitaalne, sest see oleks lihtsam nii taotlejatele kui konsulaarasutustele, nii et äh, selle aasta lõpuks me tahame juba, juba läbi viia ka uurimuse, koguda andmeid ja muidugi me kaasame sellesse ka Euroopa Parlamendi sidusrühmad, liikmesriigid ja kõik äh, teised, sest me leiame, et digitaliseerimine aitaks viisaprotsessi lihtsustada mis puudutab viisatasu alaealistele, siis alla kuueaastased ei maksa nagunii ja kuue kuni kaheteistaastased maksid enne kolmkümmend viis eurot, nüüd maksavad nelikümmend eurot. me leiame, et see on mõistlik hinnatõus, me ka hindasime seda eelnevalt. sellepärast, et viisatasu ei ole tõstetud aastast kaks tuhat kuus. mulle tundub, et proua Leera tõstatas selle küsimuse, kas viisatasu on, millega viisatasu on seotud, viisatasu on seotud selle tööga, mida konsulaarasutus teeb, ehk siis äh, see taotlus tuleb läbi vaadata igal juhul, ükskõik kas viisa lõpuks väljastatakse või mitte, seetõttu selle tasu nõudmine on mõistlik. ja meie nõutav viisatasu on ikkagi madalam kui USA või Austraalia oma siin tõstatas härra Dupre küsimuse viie päeva kohta, et kas viie päeva jooksul saab äh, selle taotluse läbi vaadata. viie päeva jooksul tuleb kontrollida julgeolekuga seotud küsimusi, taotleda tausta, võib-olla küsida midagi liikmesriikidest. meil on äh, Schengeni hinnangu kriteeriumid ja me leiame, et viis päeva on igati mõistlik äh, tähtaeg. siis sõrmejäljed siin tõesti kasutatakse ka välispartnereid. praegu me lähtume kehtivast koodeksist ja otsuse teeb nõukogu äh, vabandust, otsuse teeb konsulaarasutus. Nemad otsustavad, kas anda see viisa välja või mitte. välistalitused lihtsalt hõlbustavad äh, viisa taotlemise protsessi, sest nad võtavad vastu dokumente, nad võtavad näiteks taotlejate sõrmejälgi, aga seejärel antakse kõik edasi ju konsulaarasutusele, kes äh, ütleb lõppsõna, kas antakse viisa välja või mitte. liikmesriigid peavad äh, ka silma peal hoidma välispartnerite tööl, see on nende töö, seiramine on nende töö ja nii nii on neil tegelikult äh, võimalik äh, ka seada välispartneritele tingimusi näiteks andmekaitse kohta. liikmesriik peab tagama, et viisakoodeksi sätteid äh, rakendaksid õigesti kõik partnerid ja härra Coelhole ütlen ma, et tõepoolest meil tuleb vaadata kõike Euroopa Komisjoni uue poliitika, uue lähenemisviisi kontekstis ning eh, et seos, mida te nimetasite, on tõepoolest olemas, sest viisainfosüsteemi ettepanekus uuritakse ka eh, koostalitusvõimet ja seda, mismoodi ennetavalt skriinida viisataotlejaid. seega suur aitäh teile, härra esimees. ma vähemalt arvan, et eh, ma olen kõik küsimused ära vastanud ja loomulikult me oleme alati valmis neid küsimusi arutama ka edaspidi, aitäh! aitäh! ma saan aru, et nüüd oleme juba natuke maha jäänud öö, äh, oma ajakavast, nii et palun vabandust nendelt kolleegidelt, kes on siin kohal. aga viisakoodeks on oluline küsimus ja humanitaarviisa öö, ähm, lisamine ei olegi tegelikult äh, ainult poliitiline küsimus ning kümnendal juulil te ju otsustate, äh, mis siis edasi saab, kuidas selle ettepanekuga edasi liigutakse. praegu, nagu proua Valero ütles, on need küsimused eraldatud, humanitaarviisa on eraldi kas te tahate midagi veel lõpetuseks öelda? Äh, raportöör härra Loobes Aguilar, jah, mina lihtsalt soovin, et me liiguksime edasi, ma nõuan, et me töötaksime, et me teeksime endast oleneva, et me viiksime töö lõpule. muidugi on meil erimeelsusi. poliitilistel fraktsioonidel lõunas on erimeelsusi, kuid me peame ikkagi leidma mingisuguse tasakaalu ja me peame kombineerima kõiki elemente nii, et me saaksime kompromissi, et me saaksime selle õigusakti vastu võetud oluline on meenutada seda, et äh, minevikus oli meil väga palju institutsioone, ja kõik oli suveräänse riigi pädevuses, aga nüüd on meil Lissaboni leping, mis annab meile õigusliku aluse harmoneeritud menetluste vastuvõtmiseks ning äh, ka ühtse Euroopa viisapoliitika kehtestamiseks. sama kehtib tegelikult ühtse asüülipoliitika ja veel väga paljude asjade kohta, aga see on see, mida ma tahaksin siinkohal rõhutada, me ei tohiks lasta oma mandaadil lõppeda enne või ilma, et me oleksime selle töö suutnud teha lõpuni. seega tehkem see töö lõpuni ootan põnevusega koostööd teie kõigiga. suur aitäh, kahekümne seitsmendal septembril toimub siis selle äh, ettepaneku äh, raporti hääletamine. edasi aga läheme punktiga kakskümmend seitse, kus me vahetame mõtteid muudatusettepaneku üle, mis puudutab ähm, määruse ettepanekut sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta. Tanja Fajon on raportöör ja äh, tema saab esimesena ka sõna ja ma rohkem ei kuluta aega, sest me oleme juba ajakavast maha jäänud. palun, Tanja. suur aitäh, esimees. aitäh, Claude. see on äärmiselt keeruline õigusloomeline ettepanek ning äh, see on väga, äh, arutelud on toimunud väga keerulises pingelises õhkkonnas, nagu te mäletate, Euroopa komisjon tegi omapoolsed soovitused kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembris sisepiiride kontrollide kohta ning pärast pikka ja pidevat äh, kontrolli Schengeni riikides, kuues Schengeni riigis. nüüd äh, on kolm aastat peaaegu Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Taani, Rootsi ja Norra äh, jätkavad sisepiiride kontrolli hoolimata sellest, et pikim lubatud periood on kaks aastat ning ning äh, lõpptähtaeg on üksteist november ähm, sellel aastal ning ilmselt selle põhjus on siis pidev jätkuv sekundaarne liikumine, liikumisriikimine. me oleme arutanud äh, seda küsimust Euroopa Parlamendis ja nõudnud ka Schengeni reeglite taasjõustamist. oleme öelnud ka, et praeguseid tingimusi ei ole täidetud ning kontrollid on illegaalsed. peame neid äh, fakte arvesse võtma. kui komisjon tegi omapoolse ettepaneku, siis äh, oli üldiselt äh, seisukoht selline, et me üritame Eh, praegu eh, seadustada praeguseid eh, rikkumisi ning kolleegid esitasid sada kuuskümmend kuus muudatusettepanekut, mida me täna arutame. väga paljud neist on, lähevad ühes suunas, nii et ei tohiks raske olla ühisseisukohad välja töötada, loomulikult on äh, Äh, on ka täiesti teistsuguse iseloomuga muudatusettepanekuid, äh, kus on väga raske ühiseid seisukohti välja töötada. igatahes mina leian, et praegused äh, kontrollid on illegaalsed ja õigustamatud ja peame nendega, neile lõpu tegema. küsimus on nüüd siis selles, kas soovime säilitada Schengenit, jah. kas me soovime põhimõtteliselt nõustuda sellega, et piirikontrollid jäävad tõesti viimaseks variandiks. iga kord, kui soovitatakse pikendada eh, piiri, sisepiiride kontrolli, peaks eh, seda tekitama aina raskematel tingimustel. praegusel hetkel ei eh, ole sisepiiride kontrollid nii olulised, maksimaalne aeg tuleb, kasutusaeg tuleb paika panna, praegustest reeglitest kinni ei peeta äh, ning räägin hiljem variraportööridega kompromissmuudatusettepanekutest ning ka minupoolsest lähenemisest, mille raporti projektis paika panna ning sooviksin kasutada võimalust väljendada praegusest olukorrast Schengeni piirkonnas tundub, nagu seda ka eelnevalt öeldi, et sise kontrollid, sisepiiride kontrollid äh, on äh, vajalikud selleks, et suuri sekundaarseid äh, rahvastiku liikumisi kontrollida ning see on oluline osa Euroopa sisepoliitikast. pärast Saksamaal toimunud hakkas Saksa Äh, Saksamaal hakati süstemaatiliselt läbi viima piirikontrolle, see oleks aga illegaalne ning paneks, äh, seaks ohtu kogu Schengeni piirkonna. järgmine ohver äh, on, järgmine ohver on kogu asüülireform ning ma näen ka praegusel hetkel täielikku vastutuse puudust äh, nõukogus äh, Euroopa tuleviku nimel, nii et äh, Austrias näiteks Sloveenia piiril toimub Austria erijõududele, politseijõududele ja sõjaväelastele toimub piirikontrolli harjutus, tuhat inimest osalevad ning eesmärk äh, on siis, kuidas tagasi tõrjuda suurt hulka pagulasi. väga paljud meediaväljaanded kontrollivad seda, mis seal toimuma hakkab, kritiseeritakse kõikjalt seda, ka Sloveeniast, sest kõik sel aastal kõigest kolmteist pagulast on tagasi saadetud äh, äh, Sloveeniasse, milleks selliseid harjutusi siis vaja on? hoolimata ka presidentide Jus-, Tuski ja Junckeri sekkumisest äh, käib see pro-, äh, programmeeritakse seda edasi, veel hullem on see, kui hakatakse kahepoolselt küsimusi eh, lahendama, mistõttu Euroopa-poolsed lahendused jäetakse täielikult kõrvale. võin öelda, et Schengeni reeglite taastamine on väga keeruline sellises olukorras, aga nagu ootan huviga äh, oma toetavatelt variraportööridelt nendepoolset panust, samuti ka koostööd nõukogu ja komisjoniga. suur aitäh, Tanja! mul on hea meel, et sa rääkisid praegusest kontekstist, sest see on äärmiselt keeruline. nii et aitäh selle eest. nüüd järgmisena äh, paljusid raport, variraportööre pole siin, peale muidugi Bodilli. võib-olla võtate kõigepealt ise sõna ja siis anname sõna kolleegidele. suur aitäh. ma sooviksin kõigepealt Tanjat tänada, sest äh, ta on teinud ära väga tubli töö. sooviksin selgelt öelda ka seda, et me toetame ettepanekuid nüüd Taaniat on teinud kompromissmuudatusettepanekute osas, nii et võime neid toetada. aga ma tahaks ajas pisut tagasi minna ja mõelda Rootsi konteksti peale. mind äh, mõjutavad need kontrollid iga kord, kui ma äh, külastan oma ema, kes elab Lõuna-Rootsis äh, ning istun rongi peale Taanist Rootsi algselt olid kontrollid väga ranged, hakati juba politseikontrollidega Taanis pihta, kontrolliti väga põhjalikult piire, nüüd on siis olukord selline, kus äh, toimuvad kontrollid ainult äh, aju, aeg-ajalt. eesmärgiks oli hoida äh, migrandid välja, süülitaotajaid mitte sisse lasta, aga kui tulete Rootsi, siis äh, äh, siis äh, kokkuvõttes pole ju enam neil mingisugust mõtet. Rootsi muidugi valitsus üritab avalikku korda kaitsta, aga ma küll ei leia, et need kontrollid kuidagi kasulikud oleks. mina ei arva, et Rootsil oleks vaja õigust nende kontrollide läbiviimiseks nii et äh, kuidas me peaksime reageerima, kas peaksime äh, lihtsalt äh, sellepärast niimoodi tegutsema, et liikmesriigid ei ole olukorraga õrgusel. mulle tunneb, et praegusel hetkel harmoneeritakse negatiivses suunas pidevalt. näeme, et tingimused muudkui halvenevad ja halvenevad ning praegused reeglid eh, kuidagi kaotavad aina tähtsust. aga igatahes eh, jätkame eriraportööride kohtumistega ning kindlasti on huvitav ka nõukogu komisjoniga neid asju avada. loomulikult on vaja oodata ka eh, komisjonipoolset reaktsiooni järgmisena annan ma sõna, sõna, sõna Natalile. suur aitäh, Claude. räägin Sofi Intveldi nimel kahjuks äh, seoses äh, väikeste probleemidega ei saanud siia jääda, ta tänab Tanja Fajoni ning soovib öelda, et tegemist on olulise temaatikaga meie ühtsuse jaoks Euroopa Liidus ja loomulikult äh, oleme me täiesti nõus Tanja poolt tehtud tööga. väga oluline on ka see, ka säilitada piisav paindlikkus, et, et võimalikult vähe killustada Euroopa Liitu ning Euroopa Liidu äh, ühtsust, mis on aina suuremas ohus, nii et Sofia pöördub varsti Tanja poole ise, et te koostööd jätkata, aitäh! see on väga hea sõnastus, tegemist on ju väga äh, keerulise temaatikaga ja ma kuulaks nüüd äh, nõukogu poolset sõnavõttu. ma tahaks teada, millega nõukogu tegeleb härra Serkov eesistujariigist. kallis härra esimees, ütleb nõukogu esindaja, kallis, suur aitäh eh, kutse eest teie ees sõna võtta nõukogu nimel. pean tunnistama et viimased kuus kuud ei olnud meie jaoks lihtne, need ei olnud lihtsad ka äh, teiste liikmesriikide jaoks. mis äh, puudutab äh, piirikontrolli, meie oleme oma töö teinud, mul on hea meel teile teatada, et nõukogu on praeguse eesmärgi saavutanud, see tundus olevat täiesti võimatu paar kuud tagasi, üheksateistkümnendal juunil Euroopa Liidu saadikud ja nõukogu esindajad eh, alustasid arut-, eh, kokkulepet sõlmimist piiri, Schengeni sisepiiride kontrolli osas, mis puudutas samas ka välispiiride kontrolli, ning sellele mandaadile toetusetes eh, alustab läbirääkimisi Austria eesistumine Euroopa Parlamendiga me kõik oleme nõus sellega, et Schengeni piirkond on olnud äärmiselt kasulik Euroopa rahvastele ning äh, kokkulepped nõukogus soovivad, äh, soovib neid äh, positiivseid arenguid säilitada, see võimaldab liikmesriikidel sisse viia sisepiiride kontrolli samadel põhjustel ka Ehm, mis eelnevalt on kasutusel olnud, aga mitte kauemaks kui üheks aastaks. see eh, tähendab ka mitmesuguste turvaklauslite kasutusele võtmist, et säilitada nende meetmete eh, vajalikkus eh, hindamine. see tähendab ka konsultatsioonimehhanismide kasutusele võtmist. kui sisepiiride toimub kontroll üle kuue kuu, kuu siis äh, esitab komisjon omapoolse arvamuse. suur aitäh teie äh, kutse eest ja suur aitäh äh, lahke kuulamise eest okay,. The... aitäh, suur tänu teile praeguse sõnavõtu eest. Tanja äh, variraportöörid jätkavad tööd selles küsimuses, kas sooviksid selle äh, Äh, äh, kuulda oli midagi lisaks öelda, aitäh, Claude, ma vastaksin lühidalt lihtsalt äh, nõukogule, et võtan arvesse Coreperi lähenemist ja kindlasti võtame, vaatame üle nõukogu teksti, praegusel hetkel on mõningaid positiivseid elemente esile kerkinud nõukogus, aga kahjuks äh, Äh, nõukogu panust ei äh, ole nõutud nõukogu äh, sekkumist sisepiiride sulgemisel üheks aastaks. mina seda soovitan oma raportis ja selleks, et kogu süsteem toimima hakkaks, peab komisjon mängima oma rolli tõsiselt ja ka reageerima siis, kui praeguseid viisaeeskirju ei täideta ja nõukogud seni on keerunud, keeldunud ähm, reageerimast, kui liikmesriigid äh, äh rikuvad äh, õigusriigi põhimõtteid, jah, see on väga te tundlik temaatika, aga me kindlasti teeme koostööd edasi teiste variraportööridega. suur aitäh. Äh, jah, tõepoolest, komisjon on ju äh, Äh, aluslepingute äh, hoidja, nagu me tihti tänapäeval ütleme, võib-olla komisjon soovib sellega seoses midagi lisada. aitäh, härra esimees. ma ei kavatsenud sõna võtta. rääkige lühidalt, aga ühe lausega võiksid ju Schengeni arutelu panuse anda. me jagame raportööri lähtekohti ehk siis Schengenit on vaja säilitada küsimus on selles, kuidas on võimalik seda võimalikult hästi teha. nagu ma seda juba aprillis ütlesin, me ei ürita reguleerida praegust olukorda kuues liikmesriigis, vaid üritame kohaldada äh, erandklausleid, et äh, oleks võimalik paremini praegustele väljakutsetele vastu astuda. praegusel hetkel on äh, võimalused erandina äh, taaskäivitada äh, sisepiiride kontrolli äh, ning kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peale on neid ka kasutusele võetud, aga see toimus praeguses erinevad kontekstis, kus sisejulgeolekule oli vähem ohtusid kui praegu. nii et üritame kohaldada Schengeni mehhanismi praegustele ohtudele ja siis eh, on arutelu all ka maksimaalperiood ja on olemas eh, ka eh, erandi võimalused, mis muuhulgas peaks tegema kõik selleks, et tehakse vajalikku koostööd naaberriikidega, kes asuvad kontrollide taas kehtestanud riigi naabruses. seega Äh, loomulikult on küsimuse all eriti pikad äh, pikendused, mis tuleks üle vaadata, aga kindlasti äh, osaleme aktiivselt kolmepoolsetel läbirääkimistel, et Schengeni piirireeglid õigest kehtestamist leiaks. suur aitäh! see ei ole minu kogemus kolmepoolsetest läbirääkimistest, aga aga küll me hiljem teada saame, mis te siis eh, edasi kavatsete teha. suur aitäh Tanjale. nüüd lõpetame selle arutelu osa ja jätkame arutelusid tulevikus eh, ja kolmepoolsed läbirääkimised samuti toimuvad. suur aitäh! kolleegid eh, järgmisena toimub ühiskuulamine Naisõiguskomisjoniga, mis räägib äh, naiste ja laste ka kaubitsemisest praeguses pagulaskontekstis, nii et nüüd läheb paar minutit aega, enne kui me sellega alustada saame. see algab kell kümme kolmkümmend. nii et teeksin siis ettepaneku, et äh, proovigem siis tõesti kümme kolmkümmend ka alustada, aitäh